edasi lähme päevakorraga nüüd. meil on päevakorras inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumiste juhtumite arutamine. selleks aruteluks on meil tund aega, esimene alapäevakorrapunkt on Lõuna-Aafrika streikivate kaevurite massimõrv, esimesena saab sõna proua de Kaiser. Euh, aitäh, president